majanduse taastumine võimalikult heades tingimustes Aiti. Eh, ning äh, finantseerimisplaan pandi siis paika, see mõjutab ka eelarvet. see ei mõjuta äh, äh, küll kulukohustusi, küll aga mõjutab see maksete kohta tehtavat kalendrit, see tähendab siis seda, et ülekanded Kreekale muutuvad kiiremaks, eriti puudutab see viit protsenti struktuuri assigneeringutest ning kaasfinantseerimine, mis tuleb üsnagi muljetavaldav, sest Euroopa Liidu osalus on sada protsenti, seda ei saa enam nimetada kaasfinantseerimiseks, see on tõesti ainu finantseeritud Euroopa Liidu poolt ning äh, see puudutab äh, ka erinevaid programme, kohustusi, mis on enda peale võetud ja eelkõige tähendab see seda, et äh, kasutatakse ka eelfinantseerimist. riigikomisjon, kes on pädev komisjon selles valdkonnas, otsustas täna hommikul vastavalt artiklile viiskümmend esitada lihtsustatud raport, et äh, garanteerida seda, et otsuse langetusprotsessis ei oleks äh, viivitusi ja et parlament saaks hääletada. meie koordinaatorite koosolekul äh, tõstatasime selle küsimuse täna hommikul ja otsustasime mitte arvamusraportit koostada, vaid koostada lihtsalt kiri, millele kirjutab alla teie esimees ning äh, ja eriti puudutab see äh, maksete tegemise ajakava. meil toimus otsustav äh, läbirääkimiste voor kevadel ning äh, see puudutas siis maksete ajakava ja paluksime seega, et toimuks äh, äh, ülevaatamine. härra Freza on meiega. võib-olla võiksite te mõne sõnaga öelda meile, millised meetmed on komisjon ette näinud ning seda Ehm, ka millist mõju võib eh, sellel kõigel olla, palun. Euh, suur tänu, härra esimees. meenutaksin siin seda, et seitsmeteistkümnendal juulil esitas eh, komisjon ehm, muudatusettepaneku, räägin parem inglise keeles edasi. seitsmeteistkümnendal juulil komisjon tegi ettepaneku muuta niinimetatud ühissätete määrust, mis kohaldub struktuurifondidele, pidades silmas vajadust üle saada ränkadest likviidsusprobleemidest, millega Kreeka silmitsi oli. Te teate, kui dramaatiline seal olukord oli. nii et lühidalt, millised on need muudatusettepanekud, mis me vast-, välja pakume? ettepanek puudutab uut kahe kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend programme, aga samuti varasema programmi töö eh, programme kaks tuhat seitse, kaks tuhat neliteist. uute programmide puhul on ettepanek suurendada eelfinantseerimise määra, mida arvutatakse kogu eraldiste pealt Kreekale seitsmeks aastaks. Te teate, et er-, eraldised on neliteist koma kuus miljardit selle perioodi jooksul, suurendada eelfinantseerimist seitse protsenti on otsustatud. ja see tähendab, et osa makseid tehakse perioodi alguses koondatult. muidu oleks nad kogu perioodi peale olnud ära jaotatud ja sellise frontloadingu summa on üks miljardit. E, e, viissada miljonit aastal kaks tuhat viisteist ja teine pool aastal kaks tuhat kuusteist. pea selle on e, muudatusettepanekutes veel sätteid kiiremini rakendada jah, tähtis on äh, stimuleerida investeerimist ja luua tingimused, et Kreeka majandus saaks jälle jalule ja jälle hakkaks toimuma majanduskasv ja luudaks töökohti. Äh, see eelfinantseerimine tuleb äh, katta maksenõuetega ja need maksenõuded peavad saabuma komisjoni aasta kaks tuhat kuusteist lõpuks. see on eeltingimus. Äh, vastasel ja nii et äh, kui need nõuded ei ole laekunud, siis tuleb eraldatud eelfinantseerimissummad tagasi maksta. kedagi ei taheta ju karistada, tahetakse stimuleerida Kreeka majandust Eh, nii et need on need muudatusettepanekud, mis puudutavad praegust programmide perioodi, on kaks ettepanekut eh, muuta ka varasemat programmide perioodi. esimene muudatusettepanek puudutab seda, et aastast kaks tuhat viisteist eh, vastavalt seadusmuudatusele viimased viis protsenti, mis tuleb maksta Äh, anda vabaks, äh, tuginedes äh, siis nõuetele, mis kaks tuhat seitse, kaks tuhat neliteist programmide alusel laekusid. tavaliselt on nii, et reeglid näevad ette, et need viimased viis protsenti, mida arvutatakse seitsme aasta perioodi kohta, makstakse välja alles pärast seda, kui programmid on lõpule viidud ja suletud. ja siis tuleb terve rida samme enne astuda, et programmid sulgeda Äh, aga programmid äh, sulguvad alles aastal kaks tuhat seitseteist. nüüd meie teeme muudatusettepaneku teha siin erand Kreekale sellest äh, üldsätete reeglist ja näha ette võimalus maksta need viimased viis protsenti ära juba aastast kaks tuhat viisteist. ja seda arvutatakse siis kogu perioodi peale kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist. ja teine muudatusettepanek on see, mida ka esistu-, esimees äsja nimetas, nimelt eh, nende projekte finantseerimine, millele viidati, eh, kaetakse täiel määral Euroopa Liidu eelarvest sajaprotsendiliselt. ja nende kahe muudatusettepaneku mõju äh, kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist programmidele on veel üks miljard siis jälle aastal kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist tehakse need maksed ja mitte hiljem. nii et jälle toimub front loading ja seda ühe miljard, miljoni, miljardi ulatuses nii et viissada miljonit kahe tuhande viieteist aasta eelarvest ja ülejäänud viissada miljonit kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvest. kui me vaatame neid kahte muudatusettepanekut koos, siis front-loadinguga on üks miljard rohkem makseid toimumas aastal kaks tuhat viisteist ja veel üks miljard lisandub aastal kaks tuhat kuusteist. nii et küsimus on nüüd järgmine kas seda on võimalik äh, teha äh, kinnitatud äh, maksete puhul, nii nagu on edendatud eelarves kaks tuhat viisteist ja ettepanekutes kaks tuhat kuusteist? me oleme arvutanud hinnangulised vajadused makseteks ja prognoos on selline, et liikmesriigid peavad juulikuu lõpuks saatma äh, komisjonile omad prognoosid, kui palju nõudeid eh, nad kavatsevad esitada käesoleval aastal ja kui palju järgmisel aastal. seni me ei ole veel kõiki, kogu informatsiooni saanud, et prognoose teha. Eh, viisteist protsenti on veel puudu kogusummast, aga aastaks kaks tuhat viisteist, eh, kui prognoosid on tava täpsemad, sest periood on lähemal, liikmesriigid täpsemalt teatavad, eh, kui palju nõudeid neid laekub käesoleval aastal. Eh, eh, siis samas on teatud viivitused uute programmide puhul. siin on informatsioon ebatäpsem, nii et meie informatsioon tugineb infole, mis ei ole täielik, aga me arvame, et me saame ühe lisamiljardi välja maksta aastal kaks tuhat viisteist. näib, et ei ole vajadust suurendada maksete assigneeringuid aastal kaks tuhat viisteist. nüüd aasta kaks tuhat kuusteist praegu ei saa midagi kindlat veel väita, sest äh, äh, liikmesriikide prognoosid järgmiseks aastaks ei ole nii täpsed kui käesolevaks aastaks. elu on näidanud, et äh, tavaliselt veamäär järgmise aasta prognoosides moodustab üksteist protsenti ja see on üsna suur Äh, protsent. arvestades seda, äh, me peame jah, teatud mööndustega tegema omad arvutused ja prognoosid. Äh, jah, mitmete liikmesriikide prognoosides aastaks kaks tuhat kuusteist on näha nõuete vähenemist ja näib, et et see, see teine üks miljard on võimalik ka välja maksta. Äh, nii et äh, nii nagu muudetud ühissätete määruses, siis me saame teha. ja see kuidagimoodi ei õõnesta seda, mis maksekavadega kokku lepiti, kõik endiselt vastab eesmärkidele Äh, mis puudutab äh, kakskümmend miljardit maksmata arvete äramaksmist aasta lõpuks ja ebanormaalsete äh, mahajäämuste maksmata arvete hulga likvideerimine aastaks kaks tuhat kuusteist ka ei kannata. nii et nii palju ma saan teile praegu informatsiooni jagada ja ma olen valmis vastama teie küsimustele. palun, tänan suur tänu teile selle sõnavõtu eest see hea uudis on see et see ei mõjuta kuidagi maksete programmeerimist kuid samas teatud kulukohustused lükatakse edasi eh, ning eh, Eh, sel hetkel, kui soovitakse midagi investeerida, eh, siis tekib eh, vastuolu. härra Talnu soovis sõna, kallid kolleegid, kokkulepe Kreekaga oli nii oluline, et me ei saanud sellest enam kõrvale vaadata. tõepoolest, samas on vaja siin aga ka täpsustada ühte koma teist täpsustused on kindlasti vajalikud. kindlasti on tagajärjed äh, selle juures kulu äh, kohustuste äh, assigneeringute juures ning see mm, võib tähendada seda, et komi-, et nõukogu võib veel soovida muudat selle juures loodame, et kõik läheb võimalikult hästi, sest kokkuvõttes võib see tähendada struktuurifondide paremat kasutamist, protsesside kiirendamist, sest nagu te teate, Euroopa struktuurifondide suur probleem on see, e, et ähm, e, maksete tegemine on aeglustunud, seega oleks väga huvitav näha, kuidas Eh, riigid suudavad ära kasutada, vastu võtta struktuurifonde eh, makseid ning sellele peaks tähelepanu juhtima ka meie kirjas. see on oluline, sellel on kindlasti ka tagajärjed, eh, kuid sellel võivad olla võib-olla ka positiivseid tagajärgi. suur tänu. palun tehke võimalikult kiiresti, me peame kell kaheksateist null null lõpetama, härra Fernandes. suur tänu teile. mina kuulen lühidalt mulle see kokkulepe loomulikult äh, meeldib. Äh, see sajaprotsendiline finantseerimine ning ka see, et kahe tuhande neljateistkümnenda, kahekümnenda aasta fondide kasutamine, me räägime siin äh, miljonitest eurodest. Need on mõeldud eelfinantseerimiseks ning samas nõuavad ka äh, suuremat jõupingutust Kreeka poolt, et äh, programme ellu viia. loodetavasti Kreeka on ka piisavalt stabiilne selleks, et äh, kasutada neid programme äh, ja sajaprotsendiliselt neid fonde kasutada, on olemas ju stiimul selleks, et lühi-, piiratud aja jooksul neid vahendeid kasutataks, kuid samas on see ka tingimus, kui ta neid ei kasuta, siis äh, võib see osutuda Kreeka jaoks üsnagi problemaatiliseks. kahe tuhande kuueteistkümnendal äh, aasta, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve on sellega tihedalt seotud kui me vaatame makseid, mis, äh, mille, mis oleme teinud, kui me vaatame, kuidas me saame neid makseid teha niimoodi, et see mõjutaks meie teisi programme, siis on oluline sealjuures ka see, et me teaks täpselt ette, mida soovime teha, milliseid ülekandeid soovime teha. me ei saa võtta ühest kohast ja panna teise. me ei suuda ka niimoodi probleeme lahendada. sellega seoses nõukogu tihtipeale ei soovi midagi öelda. Öeldi, mõeldakse, et võtame siis natuke siit ja paneme eh, teisele poole. ning sellel on väga suur võimendusefekt, mis eh, meenutab mulle ühte vestlust, kui ma ütlesin nõukogus, et võtta ühest äh, paremast taskust euro äh, vasakusse panna, see ei tee selle, ei tee seda kaheks euroks, see on ikka üks euro edasi ja võtta raha ühest eelarvereast ja panna see teise, sellel on täpselt sama mõju. nii et äh, sooviksin mõelda selle peale, mida teha selleks, et nendel fondidel selliste ülekannete puhul tekiks äh, probleeme. me ju kõik teame, et äh, meil on sellega seoses äh, probleeme kakskümmend miljardit eurot maksetes maksetest, mis ei toimunud kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja seda võib arvata, et seda juhtub ka kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist toimus seesama ja tundub, et nii läheb see kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend finantsraamistiku juures. see tähendab seda, et praegusel hetkel me eh, üritame eh, edasi lükata eh, probleemi, mis vajab lahendust ning küsimus oleks võimalik, oleks siis selles, kuidas oleks võimalik ennetada selliseid mm, probleeme ning kuidas see eh, Kreekaga solidaarsus ei takistaks teisi operatiivprogramme, eh, teiste operatiivprogrammide läbiviimist. suur tänu ja härra Kolmel, palun. ma tänan, ma tänan komisjoni esindajat väga põhjaliku ettekande eest ja eriti tänan eh, selle haldustehnilise selgituse eest ja ma olen äh, härra Fernandesega, eelkõnelejaga vägagi nõus. jah, meil on vaja vaadata, et äh, meil siin ähm, ei tekiks sellist rahade lihtsalt suvalist ümberpaigutamist äh, ühelt realt teisele. ja kahetsusväärne on see, et ikka rohkem tekib meil kiusatus teatud mõisteid jätta täpsustamata. jah, räägitakse negatiivsest majanduskasvust, mis iseenesest varem oli kui mõttetus, aga nüüd me räägime kaasfinantseerimisest saja protsendi ulatuses. seegi ei ole midagi muud kui Euroopa Liidu poolne finantseerimine ja nii tuleb ka öelda. see lihtsalt loob selguse äh, meie kõneprogis. nüüd programmid enda kohta ja siin tekib meil kiusatus, et vale ravim, mille me määrasime ja mis ei toiminud, sest ta oli lihtsalt vale, nüüd me tahame selle annust hakata tõstma. E, jah, samas me ju teame, et meil on Kreekas suur probleem, nimelt haldusstruktuuridega on raskusi ja ega asi ei lähe paremaks, kui me lihtsalt ütleme, et et me peame suurendama rahalisi vahendeid Kreekale, ega haldustavad sellest ei parane. nii et see on ka üks põhjus, miks Kreeka ei ole seni suutnud rahalisi vahendeid täiel määral ära kasutada. nii et me peame siin vältima seda, et ütleme, et me loome programmi ja näeme ette rahalised vahendid sellesse programmi ja kõik saab olema hästi. ikkagi meil on puudu praegu kontseptsioonist, mis tõesti, tõeliselt aitaks Kreekat. suur tänu. ainult üks äh, punkt on ette nähtud, et parlamendile äh, antakse pikendus selleks, et kontrollida, et äh, Kreekale eh, antavad, eh, Kreekale pandud kohustused eh, viidaks tõesti ellu ja mitte ei jääks lihtsalt tühjaks sõnakõlksus. proua Karjatsääbal, suur tänu teile, härra esimees. oli hea, et komisjon esitas muudatuse struktuurifondide reeglitele, et Kreekat aidata, väga hea on, et kaasfinantseering on sajaprotsendiline, see on minu meelest õige saan ka suurepäraselt aru sellest, et eelarvelisest seisukohast lähtudes, kui vaatame äh, finantsraamistikku kaks tuhat neliteist, kakskümmend, äh, on ähm, eelarvelised väga olulised, kuid see mõjutab kindlasti kõik kahe tuhande viieteistkümnenda, kuueteistkümnenda aasta eelarvet ja seega ma ei saa aru sellest, kuidas on võimalik, et need, äh, see miljard, mis on ette nähtud maksetest, on täies, täie, täie, täiel määral kasutus äh, võimelised meid on survestat- me oleme survestanud maksete küsimust soovisime siin komisjoniski rääkida sellest millised on meie poliitilised prioriteedid see kõik ei tähenda ju seda et see küsimus on ära kadunud ning praegusel hetkel see reeglite muutumisega me kokkuvõttes valame veelgi õli tulle maksete küsimuses. komisjonil praegusel hetkel on minu meelest suurepärane võimalus või vabandus ehm, ehm, maksmata arvete küsimus uuesti lauale tõsta ning peab see ühtlasi nõudma, et makseid suurendataks kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, et niimoodi eh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvest suurem eh, pingeseisund välja võtta ei pea, nii saame kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal tegeleda eelkõige me poliitiliste prioriteetidega. Eh, proua Vanne, palun. ma tänan. roheliste fraktsiooni nimel tahan öelda, et me toetame seda paketti väga ja et lihtsustatud menetlus on hea. me täna oli arutelu Regi komisjonis nendel teemadel, mõned kolleegid on siin kohal, kes seal osalesid ja volinik Gretu tutvustas seda paketti. E, jah, ei saa kuidagimoodi alahinnata e, selle e, mm, investeeringute võimaluse tähtsust ja tähtis on ju ka mõista, et struktuurifondid etendavad väga tähtsat osa praegu Kreeka majanduses ja väga tähtsat osa avalike investeeringute tegemisel Kreekas. nüüd, mis puudutab haldusstruktuure Kreekas, selles paketis on ka suur osa rahalistest vahenditest ette nähtud tehniliseks toeks. ja see on meie arvates väga-väga tähtis. nii et meie parlamendisaadikutena peame siin tõesti täitma oma kohustuse ja kiiresti tegutsema ja menetlema ja äh, tähtis on ka, et meil oleks teilt äh, täpselt äh, kirjalikult kogu menetluse käik veel olemas. igatahes ma arvan, et kiiresti ja otsustavalt on vaja tegutseda, see oleks ka signaaliks nõukogule seal toimuvatele eelseisvatele aruteludele. Manka. E, ma tänan. komisjoni plaan, mis puudutab makseid, pälvinud meie toetuse, me oleme öelnud aastal kaks tuhat viisteist e, kõik e, maksed tehakse uutele programmidele ja makstakse ära ka äh, kakskümmend miljardit tasumata senini arveid. minu küsimus on järgmine, kas äh, see, et rakendamine on nüüd veninud, on äkki halb uudis? kas on nii? ja kui siis äh, eraldised jäävad kasutamata, äkki siis kasutada seda raha äh, vanade arvete tasumiseks. nii et Eh, kahekümne miljardi asemel üheksateist miljardit on maksmata arveid. suur tänu teile, härra eh, esimees, nagu seda proua Venan seda juba ütles, eh, täna hommikul me kohtusime regioonide arengukomisjoniga ning samuti ka koordinaatoritega, lõhutasime siin-seal mitmeid fakte. kõigepealt peame tervitama seda, et et äh, komisjon suutis äh, sellise määruse välja pakkuda. oleme praegu äh, ajahädas. mul on hea meel selle üle, et parlamendikomisjon on selle dimensiooni suutnud integreerida mind lihtsustatud menetluse poole, sest ajahäda, kui seda paketi vastu ei võetaks võimalikult kiiresti, see kõlaks äh, kokku äh, sellise äh, vastuoluga, kus ühest küljest Kreeka ei oleks enam vastuvõtuvõimeline ning kukuksid läbi mitmed programmid, mis tuleks tingimata käivitada ning samuti see puudutaks ka kõiksemaid väikse, kõige väiksemaid programme, kes makseid praegusel hetkel ootavad. teine punkt, mille osas ma sooviksin samuti rõhutada rõh erinevaid kommentaare, mida kuulnud olen. on teatud hulk probleeme, mis on esile kerkinud seoses struktuurifondidega. Need ei äh, puuduta mitte ainult Kreekat, vaid kõiki Euroopa piirkondi. kui äh, räägime fondide vastuvõtuvõimest, siis erinevalt sellest, mida laialt arvatakse, Kreeka ja Kreeka piirkonnad ei ole need piirkonnad, mis kõige vähem on võimelised makseid vastu võtma, nii et see on äh, vale eh, äh, probleemi esitus. kõik Euroopa piirkonnad, kõik Euroopa piirkonnad vajavad menetluse lihtsustamist, vajavad seda, et kogu bürokraatia, paberimajandus, mis äh, töötajate, ettevõtjate tööd keerulisemaks muudavad, kaoks Eh, loodetavasti komisjon eh, võtab seda ka arvesse ja on sellest vajadusest teadlik. ning viimane punkt, mille osas ma sooviksin eh, rääkida, komisjoni menetlus on eelarveliselt neutraalne, see tähendab seda, et see ei lisa kulutusi ning viimasena saab sõna härra Sani. suur tänu, ma räägin väga lühidalt ma arvan, et äh, erinevalt sellest, mida kolleegid ütlevad, ma arvan, et see mõte on halb ja seda kahel põhjusel. poliitiline põhjus. Euroopa Komisjon, Euroopa institutsioonid eksisid kolmanda päästeprogrammiga. kaks tükki on juba läbi kukkunud, seda on juba kõik näinud ning ka kolmas kukub läbi. see ei mõjuta eh, Kreeka tegelikke probleeme. see on nagu vabandus eh, või ettekääne, et no me oleme lubanud aidata ja kokkuvõttes jääb meil raha üle ka, et muid asju teha selline vabandus ei toimi. teiseks, see ei toimi sellepärast, et Kreekal on äh, suur probleem, mille nimi on euro. kui me nüüd äh, ennetavalt anname Kreekale raha, siis äh, võtame Kreekalt ära need väiksemadki eelised sellele riigile, kõik need eelised kaovad ära, sest see riik kasutab väga tugevat valuutat, mida ta ei eh, suuda kasutada ning see kokkuvõttes on raha välja, lihtsalt raha prügikasti viskamine. kuid eh, nagu paljud kolleegid seda juba ütlesid, praegusel hetkel on meil maksetega tohutu suured probleemid ja mida me siis teeme, kas võtame raha ja teeme ettemakse, mida, mis saab siis teistest maksetest struktuurifondide maksetest või muudest maksetest. varsti on kakskümmend miljonit äh, arvet juba tegemata maksete kohta aasta lõpuks, see ei ole väike summa, seega komisjoni ettepanek, arvan, et äh, arvan, et mäng ei vääri küünlaid, me ei suuda lahendada mitte ainult Kreeka probleemi, vaid äh, tekitame probleeme ka teistele, me tekitame probleeme maksetele ning Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament peab tegema suuri probleeme eh, maksete, maksmata maksete probleemidega. Eh, paljud ettevõtted ootavad Kreekas ja mujal, et maksed oleks lõpuks ometi tehtud, see mõjutab ka teisi liikmesriike ning äh, nagu ma juba ütlesin, et see mõte oli halb. suur tänu, härra Freza, väga lühidalt, äh, sest äh, ma kavatsesin ka koostada kirja, võttes kokku teie poolt väljendatud muresid ning täpsustusi sooviksime tõepoolest, kiirendatud menetlust sooviksime, et see plaan toimiks, sooviks, et Kreeka majandus taastuks, peaksime äh, selgelt välja ütlema ka seda, millised äh, edusammud on maksete osas tehtud ning soovime, et teiste ähm, äh, võlausaldajate jaoks ei teki lisaprobleeme. suur tänu teile, härra esimees, ma räägiksin lüht-, lühidalt kõigepealt äh, korrataksin seda, et tegemist on nii-öelda eelmaksega nagu seda siin juba öeldi ning eh, Kreeka puhul Kreeka puhul üritati lahendada likviidsusprobleemi. Kreeka, Kreekal ei ole vastuvõtuvõimega pro, pro, eh, probleeme vaid kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oli ta üks riike, mis seda kõige paremini tegi, seda ka sellepärast, et üsnagi palju toetati Kreekat selleks, et ähm, nad parandaks oma haldusstruktuure. kuid äh, viimasel ajal tekkis äh, likviidsusega probleeme, eriti selles osas, mis puudutas äh, avalikku finantseerimist ning selles osas tekkisid probleemid maksete tõrgetega ning sellega seoses Eh, paljud liikmesriigid eh, üritasid eh, omalt poolt probleemi lahendada, see lisas aga veel ühe uue elemendi, mida oleksin samuti pidanud mainima, nii et ühesõnaga tekib uus probleem tingimuslikkusega ning see tähendab siis seda, et see raha, mis eelfinantseeringuks olemas oli, see on, oli kasutatav äh, ainult fondidest äh, abisaajatele, mitte teistele ning selles osas parlament äh, on oma arvamuse selles osas välja öelnud. varem ei ole ta seda mitte alati teinud ning see nüüd, mis puudutab kui on kaks miljardit lisamaksetena kahe tuhande viieteistkümnendal ja kuuendal aasta, kuueteistkümnendal aastal eh, rohkem kui see, mis esialgselt arvatud, nagu ma üritan seda juba selgitada, konstanteerime liikmesriikide esialgsete eelarvestamiste kohaselt öeldud on eh, paigutatud äh, osa maksetest kahe tuhande kuueteistkümnendaks ja järgnevateks äh, eelarveaastateks ning äh, kahe tuhande seitsme, kuueteistkümnendast aastast on paigutatud vahendeid ka kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani. kõik meie arvamus on see, et üritame jääda maksete programmi juurde ning ei ole välistatud, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal seoses siis eh, hilinemistega jääb kakskümmend miljardit eh, pisut eh, siis näeb, on pisut kärbituks. ja Eh, see kõik jõuab meieni hiljem, kui seni arvatud. suur tänu teile. tuleme selle punkti juurde eh, neljateistkümnendal septembril ja siis kirjutame all, kirjutan alla ka selle kirjale ja räägime selle sisust. suur tänu komisjonile, härra Presale eh, ning mina kui raportöör kes koostab arvamuse Euroopa poolaasta kohta peaksin teile kommenteerima raportit, mille olen, mida olen koostamas ning äh, seega rääkima äh, äh, strateegiliste investeeringute fondi hääletuse kohta, see on äärmiselt oluline invest-, edasiste investeeringute tegemiseks võttes arvesse kahekümne kaheksanda novembri kahe tuhande neljateistkümnenda aasta otsust komisjoni poolt eh, sooviksin rõhutada seda, et võeti vastu otsus, mille eh, kohaselt, eh, mille kohaselt lükati kulukohustuste assigneeringud edasi ja, ja samuti ka teame seda, mis on juhtunud Euroopa noortealgatusega, teame, kui kiiresti on vaja selle küsimusega tegeleda, võttes arvesse, kui suur hulk meie noortest äh, on töötud. ja selle raportiga seoses äh, sooviksin äh, rõhutada, kui oluline viie esimehe raport Euroopa Majandus- ja Rahandusliidu kohta äh, Eh, seda võib tervitada, kuid eh, oluline on eh, rõhu kiirendada ajakava paikapanemist ning see on oluline kogu maksundus ja eelarvestusprotsessile Euroopa Liidus on teatavasti ju vajalik stabiliseerida eh, eelarveid kogu Euroopa Liidus, seega selle problemaatikuga tuleb eh, tegeleda ning eh, arutelu tuleb edasi arendada Euroopa Parlamendis, et mitte ei jääks see ainult nõukogu kätte, samuti tervitan ka Euroopa strateegiliste äh, investeeringute fondi asutamise vajalikkust, oluline on ka see selleks, nagu see on oksimoron, mida Jose Manuel Fernandez korrutab pidevalt. ärgem unustagem, kui suur mõju selle fondi tegevusel majanduse stimuleerimisel võib-olla. üritasin võimalikult lühidalt äh, seda praegu kokku võtta. kes äh, soovib selles osas sõna võtta, tahaksin teile meenutada seda, et meie ajakava on äh, selline, et kümnendaks septembriks tuleb esitada muudatusettepanekud ning arutame neid ja hääletame kolmekümnendal septembril põhikomisjon, majanduskomisjon arutab asja kolmeteistkümnendal oktoobril ning teisel Strasburgi täiskogul tuleb see hääletusele. keegi sõna ei soovi? siis lähme järgmise päevakorrapunkti juurde ja annan sõna Jens Geierile, keda pole siin. proua Gordjev Saval tema asemel. see puudutab siis globaliseerumisega kohanemise fondi kasutusele võtmist ja Saksamaa Opeli äh, küsimust. näen, et meid on, jääb siin aina vähem iga päevakorrapunkti juures äh,, nii et seega ma räägin väga lühidalt äh, selle fondi kasutamisest äh,. see on uus äh, juhtum, mis äh, lisaks äh, sellele on seotud autoehitussektoriga äh, ning äh, näeme, äh, kuidas, äh, milline vist toimus Antwerpenis Opeliga, teame, et Euroopas on majanduskriisiga seoses autode müük vähenenud Opel puhul kolmkümmend üheksa protsenti ning kui me viitame ka sellele, mis linnas toimub, siis seal on Opeli tehases tootlikkus viiskümmend viis protsenti vähenenud ning see tähendab siis seda, et kaks tuhat kaheksasada kaheksakümmend üks inimest vallandati, nemad ja, ning on palutud eh, Eh, eh, taotlus Euroopa Komisjonile, et neid toetatakse üheteist miljoni euroga. Euroopa Komisjon eh, tegi seda kuuekümne viie miljoni euro poolt ning kõik tingimused on täidetud ja sellega seoses härra Geier koostas raporti ning esitas selle aruteluks eelarvekomisjonis, aitäh! aitäh, proua Vana, palun. Äh, suur aitäh, ma tahaksin äh, lühidalt äh, lisada, et ma olin globaliseerumisega kohanemise töörühma Riime tööhõivekomisjonis ja tahaksin öelda, et see juhtum on arutelude Äh, faasis äh, me peame tõesti selgeks tegema, kas need vahendid, mis globaliseerumise vorm on, äh, lähevad ikkagi seaduses ette nähtud meetmeteks. nii et, et me peame tõesti globaliseerumise, teatud asju globaliseerumisfondi reeglid ei võimalda ja siin sellisel juhul on pisut küsitav Äh, kas äh, need äh, meetmed tõesti on seadusega lubatud, nii et, et selle juhtumi üle käivad praegu arutelud. rohelised on esitanud mõned muudatusettepanekud selgitamaks, et, et see asi siiski on kooskõlas globaliseerumisega kohanemise fondi reeglitega. aitäh, rohkem sõnasoovijaid ei ole, tahaksin täpsustada et muudatusettepanekud tuleb esitada hiljemalt viieteistkümnendaks septembriks ja me vaatame neid läbi ja hääletame nende üle komisjonis kolmekümnendal septembril. ja nüüd äh, saab sõna härra äh, Fernandes, kes asendab härra Rüübichit ja äh, jutt käib siis teisest raportist, mis puudutab globaliseerumisega kohanemise fondi ja see puudutab siis Fordi tehast Kinkis aitäh. Äh, aitäh, esimees. ma äh, tutvustan seda teemat Paul Rüübichi nimel Äh, asi on kooskõlas äh, globaliseerumisega kohanemise fondi määrusega. Äh, juhtum puudutab siis inimesi, kes on kaotanud oma töökoha kaheteistkümnes erinevas ettevõttes. neli tuhat kaheksasada üheksakümmend üks inimest koondati ning vaja on eelarves siis umbes kümme miljonit eurot ning eh, eh, ligemale kuussada tuhat eurot on siis see summa, millest me räägime Äh, see on täielikult äh, kooskõlas äh, määrusega ja seetõttu me toetame globaliseerumisega kohanemise fondi kasutusele võtmist selleks, et abistada kõiki neid töötajaid, kes oma töökohast ilma jäid. jah, niisiis tegemist on ju globaliseerumisega kohanemise fondiga Äh, aitäh raportöörile, kas keegi soovib sõna, härra Depree, palun. Äh, jah, lugupeetud esimees, äh, mina olen ALDE fraktsiooni variraportöör sellel teemal ja, ja kõigepealt üks täpsust seda kohta ei häälda, koha nimi on Henk, sest tegemist on Flaami poole peal asuva linnaga Ähm, niisiis äh, sõna, äh, täht G flaami keeles hääldub <laughs> heng. niisiis, äh, härra esimees, meie sõber Fernandes tutvustas juba seda teemat, tegemist on tõesti väga tüüpilise juhtumiga, mis on väga rängalt mõjutanud ühte konkreetset Belgia piirkonda, tegemist on siis autontaaži tehasega, Fordi tehasega Äh, mis on pidanud siis oma äh, tootmist kokku tõmbama, nagu paljud teisedki ettevõtted. Äh, aga see ettevõte on juhtu, juhtkonnaga siis sõlminud kokkuleppe, mis tagaks töökohad kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. see kokkulepe allkirjastati kahe tuhande kümnendal aastal. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal juhtkond kinnitas, et nad peavad kinni oma lubadusest ja töökohad säilivad kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ja nüüd öö, ähm, oktoobris siis äh, teatati, et äh, midagi sellist ei juhtu. Äh, tegemist on piirkonnaga, mis ei ole just väga suur tööstuspiirkond, korraga jäi töötuks tegemale neli tuhat inimest niisiis sellega selles piirkonnas tööpuudus dramaatiliselt kasvas ja majandustegevus on langenud peaaegu kaks protsenti ning äh, töötajad on tõesti raskustes, neil on, äh, eriti nendel, kes selles ettevõttes on äh, töötanud väga kaua aega, neil on väga raske leida uut töökohta selles piirkonnas, kus, nagu ma ütlesin, eriti tööstusettevõtteid ei ole ja arvestades siis neid äh, tausttingimusi, siis äh, tahaksin avaldada tunnustust kolleeg Kardja Zabalile, äh, sellepärast et see tehas, selle tehase tootmine kolis üle Hispaania valimispiirkonda, nii et, et Hispaania sõbrad said sellest kasu. niisiis härra, härra Fernandes on ka pärit sealt lähedalt. niisiis, te siis toetate raportööri, hästi, aitäh. ma teen ettepaneku ja aitäh selle kaitsekõne eest, te olite tõesti väga veenev. aga nüüd viimasena saab sõna äh, härra Novikov, palun Äh, ja tema räägib siis äh, solidaarsusfondi kasutuse võtmisest, et äh, leevendada looduskatastroofi tagajärgi Bulgaarias ja Kreekas, palun. aitäh, esimees. roomlastel oli kombeks öelda rahva hääl on jumala hääl tänapäeval ei ole meil väga palju vaja kuulda inimeste häält. me peame neid kuulama inimeste endi hüvanguks ja ma arvan, et Euroopa ei tohiks taanduda ainult Euroopa hümnile ja Euroopa lipule, Euroopa ei tohiks ainult taanduda määrustele ja direktiividele. Euro-, Euroopa aluseks on solidaarsus, aga solidaarsust tuleb näidata õigeaegselt. ainus äh, Äh, asi, abi, millest on kasu, on see abi, mida osaldatakse äh, õigeaegselt. kaks miljonit nelisada tuhat eurot on see kahju, mida äh, maalihked ja üleujutused aasta alguses Bulgaariale tekitasid. Need üleujutused hävitasid inimeste kodusid, lasteaedu, teatreid, ooperihooneid, kogukonnakeskusi, kanalisatsiooni hävitati inimeste elujärg. tegemist on suure ulatusliku kahjuga riigile, mis võitleb vaesusega. Kreekas äh, olid kahjud äh, rohkem kui nelisada miljonit eurot ning mõlemas äh, riigis rohkem kui kümme protsenti fondi vahenditest juba maksti välja Te teate, et meil on viiskümmend föderaalset piirkonda ja Äh, USA-s on viiskümmend osariiki ja äh, kõik inimesed äh, siiski määratlevad end kui ameeriklasi, aga kui palju on meil Euroopas inimesi, kes määratlevad ennast eurooplastena? me peame siiski, me räägime siin praegu katastroofidest Bulgaarias ja Kreekas, aga edaspidi, kui selline olukord tekib, peaksime me alati Äh, rakendama samu meetodeid, me peaksime alati hüvitama inimestele nende kulud kuue äh, kuu jooksul, ma tean, et see fond, millest me praegu räägime, erakorralist abi ei osuta, aga samas liikmesriigid peavad oma panuse maksma õigeaegselt, siis äh, kui maksed peaksid laekuma, viivitatakse ja sellest ma ei saa aru niisiis äh, seetõttu, kolleegid, kutsun teid üles seda raportit toetama, seega suudame osutada abi nii kiiresti kui võimalik äh, kõigile nendele, mõlemale riigile, mida on tabanud looduskatastroofid ja tulevikus, kui sellised olukorrad toi-, aset leiavad, peaksime tegutsema nii kiiresti kui võimalik ja raha välja maksma nii kiiresti kui võimalik. aitäh, härra raportöör äh,, äh härra äh, selle veenva äh, Äh, kaitsekõne, äh, jah, maksete äh, probleemi tuleb kiirendada. kas kõik on selles osas suunas, sellega oleme päevakorra ammendanud. kas kellelgi on muid küsimusi, neid ei ole, siis teatan, et järgmine koosolek toimub neljateistkümnendal, viieteistkümnendal septembril Brüsselis ja tänane koosolek on lõppenud, aitäh! Vous allez mettre à signer. Oh, bah, vite. Hein.